ja nüüd äh, loomulikult antakse selle äh, tänase sessiooni protokoll järgmise osaistungjärgu alguses äh, kinnitamiseks ja kui kellelgi, kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis me teeksime seda hoopiski täna ja kiidame protokolli heaks. nüüd on meie töö täna siin lõppenud ja ma soovin teile turvalist reisi koju, kallid kolleegid, suur tänu kõigile!